räägime Zvjevka raportist, mis puudutab erinevaid rikkumisi. seoses lastega. ja kõigepealt annangi sõna härra Tadeusz Zvjevkale, palun. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. suur aitäh, e, esimees, volinik kallid kolleegid. hakatuseks tahaksin rõhutada seda, et kuigi me töötasime selle määruse sõnastuse kallal või võib-olla töötame ikka veel selle kallal eh, eriseadusandliku režiimiga, kus Euroopa Parlamentil on vaid konsultatiivne roll, samas kui nõukogu on siin ainuke seadusandja siis see töö, mis me siin pidime tegema Euroopa Parlamendis, seda tehti väga entusiastlikult ja ma usun, et me oleme olnud väga tulemusrikkad, seetõttu ma tahan tänada neid, kes on sellega olnud seotud, ma tahan tänada Euroopa Komisjoni selle eest, et ta koostas väga hea nõukogu määruse ümbersõnastuse äh, ja ma tahan tänada kolleege Jüri komisjonist ja variraportööre. Teiega koos töötamine oli tõeline nauding. selle määruse ümbersõnastamise kallal. kuigi komisjoni ettepanek oli väga hea, tõi parlament sisse omapoolsed ettepanekud, mis minu arvates tegid teksti paremaks ja teisest küljest võivad nad muuta nõukogu natukene rohkem valmis teha, äh, teha nii, et komis-, nõukogu on natuke rohkem valmis äh, meie seisukohti arvestama. lapse ärakuulamine, see on siin määruses meie jaoks võtmeküsimus. meie arvates kui on vaidlused vanemate vahel, mis puudutavad kas siis laste, lapse hooldusõigust või rahvusvahelist lapseröövi, nagu, nagu öeldud, siis kõige nõrgem osa on see, mida me peame kaitsma, me peame kaitsma last. last ei saa kohelda objektina taolistes vaidlustes. seetõttu me pidime, tahtsime arvestada kõiki neid elemente, mis kaitsevad last nii palju kui võimalik loomulikult ei ole võimalik last igal puhul äh, äh, üle kuulata, see on loomulikult kohtuotsus, kohtupädevus, aga uus on siin see, et tuleb põhjendada otsust last mitte ära kuulata. ehk kui kohus otsustab last mitte ära kuulata, peavad nad selle otsuse ära põhjendama. me rõhutame ka seda, et need kuulamised peaksid põhinema ühistel standarditel, see peab toimuma lapse jaoks sõbralikus keskkonnas, võimalik, et ka väljaspool kohut selle peab läbi viima erikohtunik, spetsialist. ei tohi avaldada survet äh, vanemad, kolmandad osapooled. meie ettepanek on, et nendes teemades, mis on seotud vanemate vastutusega, tuleks alternatiivina kasutada vahendust äh, taoliste vaidluste lahendamiseks vahendamine annab palju paremaid tulemusi, protseduur on lühem, see aitab meil raha kokku hoida. teine teema, mida ma tahtsin siin tutvustada, on lapse äh, asendusperesse paigutamine või institutsiooni äh, paigutamine kohtuotsusel. lisasin oma ettepaneku meie komisjoni otsusele selleks, et kohus saaks arvesse võtta taolise otsuse tegemisel võimaluse, et jätta laps ja pere sellesse liikmesmaasse, kus protseduur parajasti käib. see on väga kasulik lahendus, kui protseduur on pikk ja aeganõudev. me toetame ka seda mõtet, et kaotame ära eksekuata- äh,, protseduuri ehk siis otsuse äh, kohene elluviimine ehk siis teistes liikmesmaades tehtud otsuste kohene elluviimine. see on osutunud õigeks äh, lahenduseks teiste määruste puhul, nii et ma vabandan selle pika äh, sissejuhatuse pärast, aga ma jälgin debatti suure huviga. aitäh äh,, volinik härra Formopolis. Abramopoulos, proua esimees, lugupeetud liik-, parlamendiliikmed Brüssel kaks A on põhiline vahend, kuidas lahendada piiriüleseid eh, abielu ja perekonna asju ja kaitsta laste huve. see säte puudutab eh, vanemliku vastutuse protseduuri puudusi. seda on ka varem välja toodud lugupeetud parlamendiliikmete poolt. mul on väga hea meel, et komisjon ja parlament töötavad ühise eesmärgi nimel, me tahame takistada olukorda, et piiriülestel juhtumitel, kus on tegemist rahvusvaheliste lapseröövidega ja äh, siin on tihti tegemist väga pikkade vaidlustega. me tahame muuta lihtsamaks selle protsessi perede jaoks ja seda mitmel moel, vähendades näiteks selle protseduuri pikkust ja kulu enne kui ma räägin teie muudatusettepanekutest, tahaksin ma kõigepealt väljendada omapoolset tänu meie raportöörile härra Zvivkale väga hea koostöö eest selle öö, dokumendi üle. mul on väga hea meel, et see raport tunnustab, et on hädavajalik kiiresti normaalse pereelu juurde tagasi pöörduda. see on vajalik laste jaoks, see on vaja nende ja vanemate suhete jaoks. eriti tervitan ma neid meetmeid, mis siin raportis on ära toodud. Nende sihiks on oluliselt vähendada laste tagasi, äh, tagastamise tähtaegu, äh, kes on äh, röövitud ühe või teise vanema poolt see on vastavuses komisjoni ettepanekutega. Need meetmed tähendavad praktikas vähem keerulisi protseduure vanemate jaoks ja kohtunike poolt tehtud kiiremaid otsuseid piiriüleste juhtumite puhul. selle tulemusena antakse lastele see stabiilsus, mida nad vajavad ja mida nad on õigus saada ja neil on võimalus kiiremini tagasi pöörduda pereelu juurde. kui otsused on tehtud, siis otsuste elluviimise soodustamine on järjekordne oluline aspekt, millega tagatakse laste ja nende perede õigused. vaheprotseduuride ärakaotamine selleks, et viia ellu piiriülesed otsused, see muudab selle võimalikuks. sellega välgitakse, välditakse lisakulusid ja viivitusi, samas säilitades vajalikud turvameetmed selleks, et tagada näiteks kaitseõigus. seetõttu toetan või tervitan Euroopa Parlamendi toetus nendele meetmetele. mis puudutab muudatusi lapse õigust olla protseduuris ära kuulatud, siis võtan teadmiseks parlamendi soovi, et meil oleksid ühised minimaalsed standardid Euroopa Liidu tasandil. selle peab komisjon välja pakkuma, nagu näiteks viidatakse kuulamise praktilise poole peale oleme hoolikalt taolise võimaluse, eh, võim-, seda võimalust hinnanud. kuid arvestades seda, et praegused reeglid ja tavad liikmesmaades selles van-, eh, vallas on äärmiselt erinevad, siis me näeme, et on tõhusam kasutada praegusi standarde, mis on paika pandud ÜRO laste õiguste konventsioonis. kõik liikmesmaad on sellele juba alla kirjutanud. seetõttu ma loodan, et meil see konkreetne reegel võetakse vastu uue instrumendi uues versioonis. nagu te kõik teate, lapse õiguste tugevdamine on komisjoni jaoks väga kõrge prioriteet. meie eesmärk selles valdkonnas peab tagama selle, et lastele antakse võimalus olla ära kuulatud juriidilises protseduuris, mis neid puudutab liikmesmaade praktikate vastastikune tunnustamine vältib tunnustamise ja elluviimise keeldumist ja sellega võimaldatakse õiguse reaalset kehtestamist Euroopa Liidus. efektiivsuse mõttes ja selleks, et vältida kattuvusi, ei ole me, me öö, siia toonud konkreetseid öö, nõudeid mis puudutab vanematevahelisi konflikte, nii nagu parlament seda on tahtnud. praegune lepitusdirektiiv, siin on olemas juba tõhus eh, lepitusmehhanism, see näeb ette toetuse vanematele, et nad saaksid oma konfliktid ära lahendada. lõpuks ma olen märganud, et teie muudatused keskenduvad ka tihedale koostööle liikmesmaade vahel, liikmesmaade asutuste äh,, asutuste vahel siingi räägime me ühel mo-, äh, ühehäälselt. keskasutused on äh, vanematega suhtlemise võtmerollis ja nad peavad töötama koos äh, kohtunikega selleks, et otsused saaksid ellu viia. muudatused peegeldavad seda, et me vajame tõhusamat koostööd, aitäh! és most megadom a szót a petciós bizottság nevében madame miriam dallinak parancsoljon. proua dalli palun! suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja, volinik, aitäh ka raportöörile. täna arutame väga tundlikku küsimust, millel on otsene mõju tuhandetele kodanikele, eriti just lastele, kes elavad kõikjal Euroopas. meie kohustuseks on tagada, et nii lapsed kui ka lapsevanemad tegutse-, kes tegutsevad heas usus, leiaksid kaitset on liiga palju äh, rahvusvahelisi lapsröövijuhte äh, selleks, äh, et me ei tegutseks. meie juhtpõhimõte peab olema, et lasterööv rikub iga lapse põhiõigusi, ükskõik kus ta ka ei viibiks. nii see on. maailm, kus me elame, muutub, pereõiguse küsimused samuti muutuvad, sellepärast et Need küsimused, millega varem eksklusiivselt äh, tegeleti liikmesriigi siseselt, vajavad nüüd äh, rahvusvahelist äh, lähenemist. kuna on üha rohkem rahvusvahelisi peresid, siis ka hooldusvaidlused on rahvusvahelised. üha enam on tegemist vanematega, kes jäävad oma lastest ilma sellepärast, et teine lapsevanem võtab neid lapse ebaseaduslikult ära. see on põhjuseks, miks me leiame, et kõik ettepanekud peavad väga tõhusad olema ja tagama lapse parimate huvide kaitse. see on ka põhjuseks, miks me peame kõik tekkinud lüngad äh, sul-, äh, täitma ja tagama, et äh, määrust ei saa niimoodi tõlgendada, et sellest saaks kasu see vanem, kes on ebaseaduslikult lapse endale võtnud me peame tagama, et päritoluriigi kohus võtaks vastu lõpliku otsuse, me peame peame vähendama, kui mitte täielikult äh, elimineerima kohtuvaliku äh, ri-, riigi osas, seega me vähendame kahju ähm, lastele. ma usun, et see on ainus viis, mille moel me saame tagada, et äh, tegelikult ka toimiks laste põhiõiguste õiguslike kaitse ükskõik, kus nad Euroopa Liidus ka ei viibiks. aitäh! härra Svoboda. aitäh, proua president, härra volinik. ma tahaksin tänada juuri ähm, komisjoni kolleege, eriti Tadeusz Švivkat, tehtud töö eest antud raporti kõrval äh,, kallal. ma tahaksin kõigile kodanikele kinnitada, et tegemist on olulise õigusloomelise algatusega, mis puudutab paljusid meie kodanikest. Euroopa Liidus on umbes kuusteist miljonit rahvusvahelist peret. kahjuks kaasneb sellega ka igal aastal tuhandeid rahvusvahelisi lahutusi ning tuhat kaheksasada rahvusvahelist lapseröövi Äh, kui Taani välja arvata, siis alates kahe tuhande viiendast aastast juba kõik ülejäänud liikmesriigid osalevad äh, seda teemat reguleerivas õigustikus. eelkõige peame me kaitsma lapsi, seetõttu on vajalik tagada, et meie määrustik, äh, meie määrustiku ähm, äh, protseduurireeglid paraneksid äh, tuleb pidada silmas ka lähemuspõhimõtet. praegusel hetkel äh, reeglid peaksid kehtima ainult piiriülestel juhtudel. juurikomisjoni ja terve parlamendi huvides on see, et see õigusakt äh, heaks kiidetaks, sest see kaitseb lapsi ning ma võin teile juurikomisjoni nimel kinnitada, et me oleme tegelenud selle teemaga väga põhjalikult, aitäh! suur tänu, härra Svoboda! järgmisena proua Evelyn Gebhardt, kolm minutit. aitäh, proua president, härra volinik, härra Svoboda juba mainis seda, et palju rohkem inimesi kui varem on ära kasutanud äh, seda Euroopa Liidu nii-öelda kodakondsust ning sellel on loomulikult ka oma varjuküljed. paljud lapsed on pidanud äh, ka kannatama selle tõttu ning tuleb tunnistada, et ega need lood ei ole ilusad, mis minuni sellel teemal on jõudnud. olin väga meeldivalt üllatunud kui ma sain teada, et Euroopa Komisjon võttis arvesse suuremat osa minupoolseid ettepanekuid, mille ma toona välja töötasin. minu arvates on see väga tore. eriti on vaja parandada kohtute ja võimuasutuste vahelist koostööd. sest mida kauem selline menetlus kestab, seda rohkem kannatavad eelkõige lapsed veel üks valdkond ja, ja, äh, on õiguslik kindlus. samuti tuleb äh, parandada laste ärakuulamist. me peame järgima tõeliselt ÜRO resolutsiooni põhimõtteid, kaitsma laste õigusi äh, rääkida oma enda keeles ning kaitstud keskkonnas mitte kuskil suures saalis, mis võib olla väga hirmutav lapse jaoks, näiteks kohtusaal. seetõttu peame me tagama, et raamtingimused oleks õiged ka lastele ning lastele meeldivad. veel üks asi ja ma olen ka kolleegidele väga tänulik siinkohal, puudutab vahendamist jah, meil on vahendusreeglid Euroopa Liidis, aga nendest ei piisa. Nendest ei piisa, kuna me näeme, et kohtud eh, seda võimalust väga ei kasuta. seeläbi saaks ju eh, aidata eh, vanemaid vähendada ka nende kulusid läbi selle vahendusprotsessi härra Svjevska äh, mainis ka seda, äh, et kulud väheneksid, kuna menetluskord on äh, lühem, võib-olla kohtumenetlust polegi isegi vaja vahel ning see oleks leebem nii vanematele kui lastele. seega see on oluline teema. viimane asi, millest ma pean veel rääkima ning siinkohal me ei ole ühel meelel härra Svjevkaga. ja kahjuks ei nõustu minuga ka ülejäänud parlament Äh, see puudutab äh, see puudutab tsiviilpartnerlust. miks peaks selli-, sealt, sellistest äh, suhetest pärit lapsi teistmoodi kohtlema kui abielus sündinud lapsi? aitäh. järgmisena kolleeg Kerike. austatud kolleegid kui kaks inimest tülitsevad, siis nutab kolmas. see kirjeldab väga hästi seda, mida elavad lapsed läbi, kui lap-, vanemad lahutavad. alati tuleb lahutuse puhul e-, esile tõsta laste huvisid. Saksamaa on sellise kohustuse endale võtnud ning öö, äh, ka siseriiklikult peab Saksamaa oma õigustikku parandama, nii nagu peaaegu kõik teised Euroopa riigid. paljud petitsioonid, mis Euroopa Parlamenti on jõudnud Saksamaalt, näitavad, et meil on vaja siin põhjalikku reformi. juba aasta aega olen ma toetanud ühte prantsuse ema ja tema tütart selles raskes võitluses. Saksamaa peaks hakkama tegutsema, sellest saaks palju abi, pered, lahutuse protsessi äh, ajal ning sellest saaks kasu lapsed, kellele jäävad mõlemad vanemad alles. Euroopa saab siin ka äh, õhutama, õhutada Saksamaad tegutsema, me peame mõtlema oma laste peale, aitäh! suur tänu! härra Krisokoonus, üks minut. Η αύξηση του αριθμού των ζευγαριών διαφορετικών εθνικοτήτων suur aitäh! me räägime rahvusvahelistest paaridest ja neid on üha rohkem, see tähendab, et me peame parandama olukorda, me peame suuremat selgust Euroopa Liidu õigusloomesse looma. selles osas, mis puudutab kohtualust, kohtuotsuste tunnustamist abieluasjades ning ka lapserööri küsimustes nagu öeldud, õiguskindluse puudumine ning liigsed viivitused menetluses on tõsiseks probleemiks perekondadele, eh, mis on lahku läinud. me peame laste huvidest lähtuma. kuid see kehtib ka põgenike lastele. meil on vaja spetsiaal-, spetsiaalset koolitust kohtunikele ja me peame veelgi enam ära tegema vahenduse vallas mis puudutab rahvusvahelisi lapserööve, siis siin on vaja erikohtuid. peame ka tagama, et kõik otsused, mis vastu võetakse, leiaksid kohaldamist meie kohtutes, aitäh. aitäh, järgmisena EFTD fraktsiooni nimel Laura Ferrera. üks minut. suur aitäh Brüssel kaks A äh, kohta käinud ettepanek on hea, selle läbi me lihtsustame kohtuotsuste tunnustamist ning äh, pakume teatud meetmeid selleks, mis puudutab äh, rahvusvahelisi lapserõve. me peame samuti käsitlema aga laste põhiõigusi ning nende mm, hoolekandjate küsimust meil on vaja ka täpset koolitust äh, liikmesriikidele ning äh, kohtutele pereõiguse osas, aga sellest hoolimata olen mõneti hämmingus, me näeme, et lahenduse äh, küsimuses me ole praegu taganud piisavalt erapooletust. samuti siin räägitakse väga palju alalisest, tavalisest elukohast, aga see ei ole piisavaks tagatiseks selleks, et teatud riikide kohtunikud ei võtaks vastu äh, otsuse, mis soosivad nende enda riigi kodanikke. Felszólalónk is egy percre a Nemzetek és Szabadság Európai Képviselőcsoport nevében Lemrentről Zsill parancsoljon. ENF-i fraktsiooni nimel järgmisena proua Le Breton. härra Le Breton, tõepoolest äh, rahvusvahelised lapseröövid on tõsiseks probleemiks, Prantsusmaal puudutab see eelkõige Prantsuse-Saksa paare kui lapsed lahku lähevad, siis vanemad viivad lapsed Saksamaale, olgugi et hooldusõigus on antud Prantsuse vanemale. paljud ohvritest vanemad on minule kuulnud seda, et Euroopa Liit ei tegutse. täna tunnen head meelt selle üle, et nende mure on kuulda võetud. SÜFKA raport peaks võimaldama neile kergemini oma lapsed kätte saada jälle. muude meetmete hulgas kolm on paljulubavad, üks neist kaheksateist nädalat kõige rohkem lapse tagasitoomiseks, igas liikmesriigis teiseks äh, loodakse eri äh, kohtuniku äh, koht rahvusvaheliste lapseröövidega tegemiseks ning kolmandaks eraldi organ, mis tagab vastu, vajalike meetmete võtmise, see on põhjus, miks ma ka toetan SWIFT-i raportit. aitäh. järgmisena no kolleeg Estaras, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja rahvusvahelistest äh, abieludest tulenevad probleemid äh, on tõsised, meil on kuusteist miljonit rahvusvahelist perekonda, sada nelikümmend tuhat lahutust aastas Euroopa Liidus ja tuhat kaheksasada laste, lapseröövijuhtumit. see ongi tegelikult kogu selle probleemi nurgakiviks. sellel ettepanekul on aga head tagajärjed, sellepärast et see aitab kaasa kohtute koostööle. nüüd aga on mõned aastad mööda läinud, me näeme, et on teatud puudujääke ja probleeme tekkinud muuhulgas kohtu, justiitskoostöös, samuti on raskusi äh, vastuvõtvatel peredel, äh, laste kaitsel, me peame hakkama otsuseid ellu viima, kuid samuti on puudu ka õiguskindlusest. samuti on liigseid viivitusi seeläbi satuvad ikka alaealiste õigused ohtu. tõepoolest, väga keeruline on alaealistel tegutseda, me peame vältima taolise olukorra kestma jäämist. seega praegune ettepanek on teretulnud selleks, et muuta süsteemi tõhusamaks, tagada parem õiguskindlus, samuti toetada vahendamist. see aitab lahendada probleemid harmooniliselt ning seeläbi kaitstakse ka eelkõige just alaealiste õigusi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 see võib väga keeruliseks osutuda lastele. näen hea meelega, et meil on äh, rahvusvahelisi perekondi, aga samas me teame, et on ka väga palju piiriüleseid vaidlusi. tuhat kaheksasada last röövitakse iga aasta Euroopa Liidus lapsed kannatavad eelkõige selle all, see on ka põhjuseks, miks on väga oluline kõnealune määrus läbi vaadata, kui me tõepoolest peame silmas laste parimaid huvisid. tihti on öeldud, et mm, see määrus on segane, sellega kaasneb õiguskindlusetus. minu fraktsiooni ja minu enda jaoks on äärmiselt oluline, et laste õigused oleksid äh, kõige olulisemad, me peame just laste eest seisma. ma loodan, et äh, homme see ettepanek heaks kiidetakse. minu fraktsioon sooviks, et siia alla käiksid samuti tsiviilpartnerlused. ma mõistan, et konservatiivid ei ole sellega nõus, aga tuleb vältida, et lapsed ikkagi kannataksid. ja me peaksime lähtuma sellest, mida lapsed tahavad. Borislav Skribek järgmisena Borisev Skripek. Rád by som poďakoval kolegovi Zjevkovi. suur tänu sõna andmast. ma tahaksin tänada kolleeg Zvjevkat. raporti eest, mis tegeleb rahvusvaheliste lapseröövidega. kolleegid on suuresti raporti valmimisse panustanud. lahutus on alati laste jaoks tragöödia tülitsevad eh, vanemate asemel peaks olema ikkagi armastavad vanemad. kui lapsed röövitakse, eh, ja viiakse teise liikmesriiki, siis tekib suuri probleeme ma olen kindel, et meie parlament äh, soovib eelkõige kaitsta laps, laste huvisid ja me peame kaitsma ka veel sündimata laste huvisid. üks minut nüüd proua Eevi. suur aitäh, paljud Euroopa kodanikud endiselt äh, teavitavad petitsioonide komisjoni väga tõsistest rikkumistest, millega nüüd see ettepanekuga tahetakse paremini toime tulla ja paremini kaitsta alaealiste huvisid. peamiselt äh, puudutavad kaebused äh, praeguseid mehhanisme, mis äh, on ebapiisavad selleks, et Saksamaal toimuvat lahendada. ja tihtilugu on olukord väga raske mittesakslastest vanematele meil on vaja tagada, et Saksa võimud ka tegelikult koht-, koostööd teeksid neis küsimustes. kui äh, täielikku selgust selles küsimuses ei saa, siis äh, ei ole võimalik äh, kohtuotsuseid hakata ellu rakendama sellisel juhul üha suureneb ebaõiglus, mille vastu me ometigi peaksime võitlema suuremate kontrollide ka liikmesriikides äh, ja neid kontrolle peaks, äh, need kontroll peaks puudutama ka vastavaid asutusi, kes tegelevad alaealiste äh, olukordade lahendamisega. järgmisena saab äh, pooleteistkümneks minutiks sõna kolleeg Samit Tiimek. Iva, nasseb nabluli nassigurau il protektsiooni. ma usun, et me kõik oleme nõus sellega, et laste ohtude eest kaitsmine on olnud alati oluliseks osaks Euroopa Liidu väärtustest. me saame seda edasi teha, kui lahendame paremini ära rahvusvahelised lapseröövi juhtumid. meil on vaja selgeid tugevaid õiguslikke meetmeid ja seda nägime ka ühe Malta juhtumi puhul tegemist oli Malta isaga, kellel oli laste hooldusõigus vastavalt Malta kohtu otsusele. aga tal oli tohutuid probleeme selle otsuse jõustamisega, sellepärast et ema röövis poja ja lahkus Maltalt. me räägime siin tegelikest juhtumitest, asjadest, mis tõesti inimeste elusid mõjutavad see määrus kindlasti võimaldab äh, röövitud lapsed kergemini tagasi tuua, teha seda kiiremini. samuti on sellega sisse viidud vahendustegevus ja samuti erinevad meetmed, äh, et meie jaoks kalleid põhimõtteid äh, elus hoida ehk siis ma räägin siin sellest, et me peame silmas pidama ikka laste parimaid huve. aitäh, järgmine kõneleja, poolteist minutit, proua Tšintši. suur aitäh, lugupeetud juhataja, aitäh volinikule. määruse ettepanek, mida me praegu arutame, on väga õigeaegne selleks, et parandada vägagi kritiseeritud õigussüsteemi Äh, erinevates liikmesriikides ja me räägime siin kohtuotsustest, äh, abieluasjadest ning äh, alaealiste kaitsest. tihtilugu menetlused on liiga pikad, seda juhul, kui on tegemist siis rahvusvaheliste lahutusjuhtumitega. sisse on viidud alaealiste ärakuulamise vajadus, oluline on, et lastel oleks võimalik oma arvamust äh, väljendada, nagu on ette nähtud ka rahvusvahelistes konventsioonides, see võimaldab äh, ka pädevatele asutustele äh, saada ülevaadet kõikidest vajalikest aspektidest selleks, et paremini hinnata laste tegelikke huvisid. oluline on, et laste ärakuulamine toimuks vastavalt üldistele standarditele ning et me peaksime seda tehes ja silmas seda, mis lastele on kõige kasulikum. samuti tuleb äh, tõhusamaks muuta laste tagasitoomise menetlust äh, selleks on vaja eraldiseisvaid ameteid, see muudaks veelgi kiiremaks kogu süsteemi ning äh, väldiks pika õiguslikku ebakindlust. tahaksin tänada raportööri ning juurikomisjoni kolleege suurepärase töö eest, aitäh! aitäh, härra Raadev, nüüd poolteist minutit. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! lugupeetud juhataja, head kolleegid. ma tahaksin tänada raportöör Svifkat suurepärase raporti eest ma tunnen head meelt selle üle, et suur osa minu muudatusettepanekutest on läinud ka raporti lõplikku teksti sisse. ma loodan, et Euroopa Liidu parlamenti, parlamendi häält võtab kuulda ka komis-, nõukogu ning et tehakse konkreetseid samme, olgugi et parlament on ainult konsultatiivset rolli siin mängiv. ma loodan, et seeläbi suudame paremini kaitsta laste õigusi Äh, kui me räägime vanemate lahutuse või lahkumineku äh, puhul laste hooldusõigusest. mis puudutab määruse läbivaatamist, siis siinkohal on oluline, et me tõhustaksime eelkõige just liikmesriikide pädevate asutuste koostööd ja sotsiaal- ja ka muude asutuste koostööd tähtis on, et rahvusvaheliste paaride puhul mõlemad osapooled oleksid informeeritud ja nad teaksid, milliseid meetmeid nende ähm, aadressil võetakse. seda peab tegema keeles, millest mõlemad osapooled kõige paremini aru saavad. väga tähtis on samuti, et laste koolitee saaks jätkuda ja et me arvestaksime lapse keelelist, kultuurilist, religioosset, etnilise päritoluga. pädevad asutused peavad alati silmas pidama võimalust äh, laps äh, vanematele hooldada andma, isegi kui vanemad võib-olla asuvad teises riigis. Äh, oluline on, et mõlemal vanemal oleks tihedad kontaktid lapsega, isegi kui ta asub teises riigis. samuti tuleb tagada liikmesriikide suveräänsus, ähm, vanemate hooldusõiguse küsimused ja me ei tohiks sundida peale äh, Äh, selliseid juriidilisi reegleid, mida nad oma õiguskorras ei tunne. suur tänu, nüüd vaba mikrofon. kõik, kes sõna soovisid, saavad ka sõna, aga ainult siis, kui te peate kinni kõneajast härra Pospešil esimesena. Te andsite endast esimesena märku. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem s velkým zájmem poslouchal tuto debatu. Aitäh, kuulasin arutelu suure huviga mina olin Tšehhi Vabariigis kunagi justiitsminister ning tegelesin paljude selliste piiriüleste lapseröövijuhtumitega. selge oli see, et Brüsseli määrustik ei toimi, seal on lüngad, äh, menetluskord on liiga pikk, see uus reeglistik äh, võiks seda muuta, ma tahaksin tänada äh, Äh, raportööri tema töö eest, oleks meeldiv, kui ka need uued reeglid reaalsuses ellu rakenduks. näiteks, et lühendataks menetluskorda, äh, parandataks äh, laste ülekuulamise tingimusi ja nii edasi. praktilise kogemuse põhjal või tahaksin ma tänada komisjoni algatuse eest, see uus reeglistik võib tõesti olukorda reaalsuses parandada aitäh, järgmisena härra Lopez Aguilar. komissario, como no iba una mayoría de este parlamento europeo loomulikult on Euroopa Parlamendi enamus toetamas seda dokumenti, mille eesmärgiks on tugevdada vastastikku usal-, äh, vastastikust usaldust. see on väga delikaatne teema, kui me mõtleme lahutuse teemadele, kuid eelkõige kui me mõtleme lasterööve, lasteröövide peale Euroopa Liidus. tegelesin nende teemadega, kui olin Hispaania justiitsminister ja minu arvates on head kõik meetmed juriidilise õiguskindluse saavutamiseks, eksekaatori äh, saavutamiseks, lapse huvid on eelkõige ähm, siin fookuses, kuid komisjoni arvamusi pole arvesse võtnud. me ütlesime, et me peame tugevdama lapse positsiooni nendes kurbades olukordades, kui küsimus on kas või näiteks perevägivallas. ja me peame arvesse võtma kõik peremudelid, mis rikastavad Euroopa Liitu, aga minu arvates tegemist on hea e, ettepanekuga, me toetame seda hääletusel. härra Marias αναδιατύπωση του κανονισμού 2201 του 2003 για... Üm... määruse ümbersõnastus, millega äh, tunnustatakse ja täidetakse kohtu allu-, äh, kohtuotsuseid, see on väga-väga oluline petitsioon, mis, petitsioonide komisjonis see, kaasused on meie tähelepanu, meie tähelepanu on pööratud öö, äh, sellele, see, siin on näidatud näiteks ka eeskoste juhtumeid, üks põhilisi teemasid on olnud kaebused äh, Finnes Jugendi kohta ja ma õnnitlen ka härra Angeelika Baimerit, kes on avaldanud survet Saksa võimudele, et nad peavad parandama seda olukorda, peavad parandama oma Noorsooameti tegevust. on hästi oluline, et lapse ärakuulamine korraldatakse nii, et see oleks lapsesõbralik. minu teada on olemas selle ja eh, minu arvates on spetsiaalsed kohtud väga hea viis selleks, selleks, et ära lahendada kõik röövimistega seotud probleemid. härra Avramopoulos Kolegyně a kolegové, možná härra Maaras. oli vyslyšet hlas jediného dítěte, které je tady přítomné. Aitäh, proua president. kolleegid, võib-olla peaksime me kuulama ära siin ainsa lapse, kes kohal on, see on minu kolleegi laps siin. tahaksin äh, tunnustada kolleege suurepärase töö eest Euroopa Liidus on loomulikult järjest rohkem rahvusvahelisi paare ning vanemliku vastutuse teema tuleb selgeks rääkida. piiriülestel juhtumitel tuleb laste õigusi kaitsta läbi vastutavate institutsioonide koostöö. iga minut kaob Euroopa Liidus üks laps. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal registreeriti kuuskümmend tuhat lapseröövi juhtumit. antud määrustiku puhul on kõige tähtsam just kaitsta laste huvisid. ma tahaksin tänada raportööri väga hea töö eest. aitäh, härra Sinadinos, üks minut. suur aitäh, proua esimees ilmselgelt on siin üks põhielemente õiguskindlus. praegusel hetkel on meil õiguslik ebakindlus. see on eriti tähti, tähtis seoses nende juhtumitega, mis on seotud pereküsimustega ning otsuste tunnustamisega. aga me peame samas tagama ka selle, et meie lähenemine on mõistuspärane sest see tundub olevat see tundub laienevat ka sellele, kus tava asu, tavaelukoha äh, mõiste ei rakendu, nagu näiteks põgenike puhul. selgelt peavad meil olema võimalused koostööks ja suhtlemiseks liikmesmaade vahel ja loomulikult peab selle kõige keskmes olema lapse õigused aitäh, proua Zaborska! pani predsedníčka pán komisár proua president härra volinik euroopa õigustiku parandamine öö, äh, öö, äh, sellistes küsimustes on äh, hädavajalik minu arvates on mitmed muudatusettepanekud aga siin vastuvõetamatud, näiteks äh, räägitakse siin ka tsiviilpartnerluste äh, tunnistamisest äh, teistes riikides ning samuti nõutakse, et šaria õiguse kohaselt äh, läbi viidud lahutusi tuleks tunnustada. ma tahaksin tänada raportööri, et ta on esiplaanile pannud laste huvid. aga äh, kahjuks, kui need muudatusettepanekud läbi lähevad, ei saa ma raporti poolt hääletada. ja nüüd viimane äh, vaba mikrofoni kõneleja. suur aitäh, tegemist on ajaloolise sammuga, me näeme, et äh, inimesed on väga liikuvad ja meil on üha enam ka vaja juriidilist raamistikku igas liikmesriigis. me peame aga ka kinni pidama Euroopa Liidu pädevusest, ei tohi minna kaugemale ja üle lähimuspõhimõtetes. me ei tohi olla liiga ambitsioonikad, me ei tohi kuidagi vähendada liikmesriikide eksklusiivseid pädevusi. sellest tulenevalt ma kutsun teid üles hääletama üheksateist, kakskümmend, kakskümmend kaheksa ja kolmkümmend üheksa vastu hääletama kui need äh, muudatusettepanekud läbi lähevad, siis sellisel juhul tekib olukord, mm, kus liikmesriikidel enam ei olegi mingisugust tähtsust vanemate hooldusõiguse otsustamisel, tegemist oleks otsese liikmesriikide õiguste rikkumisega äh, vastavalt omaenda materiaalõigusele pereelu korraldada ning äh, seega me läheksime üle siis ka vastavalt Euroopa Kohtule liikmesriikide pädevusest oma avaliku korra üle otsustada. härra Polsak äh, palus ka veel viimasel hetkel sõna. aitäh, äh, et te mulle ikkagi sõna andsite. ma olin kogu arutelu jooksul siin saalis ja soovisin ikkagi vaba mikrofoni all sõna. austatud volinik, austatud raportöör antud normid on ju menetluslikud normid, nad peaks aitama reguleerida lahutuse järgseid tülisid. kaitstakse ka lapse huvisid, mis peakski olema meie prioriteet, ilma igasuguse ideoloogiata. Regi-, reeglid peaksid olema selged ning otsused peaksid vastu võetama kiiresti ning seda määrustik ka võimaldab. samuti on oluline teavitada vanemaid nende õigustest ja kohustustest. vahendus on samuti tähtis, kuigi praegusel hetkel määrustik sellega ei tegele. aitäh. aitäh, nüüd komisjoni nimel härra Avramopoulos me... kallid kolleegid, lubage mul taas väljendada omapoolset tänu komisjoni nimel teie raporti eest ja teie toetuse eest sellele ümber sõnastatud ettepanekutele. Teie raport inspireerib nõukogus toimuvat debatti, me oleme veendunud, et Bulgaaria eesistumisel, Bulgaaria juhtimisel kes on valinud sen-, selle endale prioriteetseks teemaks, suudame selle toimikuga ka edasi minna. Äh, läbirääkimistel on oluline jõuda kiiresti tulemuseni, sest see aitab keerulises olukorras hoitavaid, olevaid perekondi ning kaitseb just nimelt lapsi. ma olen veendunud, et selle tulemusena võetakse vastu meetmed, mis seda väga olulist eesmärki teenivad. tisztelettel felkérem a jelentés megalkotóját, Zvivka urat, parancsoljon két percben. ma nüüd, aitäh, nüüd annan sõna raportöörile härra Šefkale kaheks minutiks. tahan väga tänada kõiki selle väga olulise arutelu eest homsel hääletusel lõpeb parlamendi osa selles seadusandlikus protseduuris, aga me teame, et kui me homme võtame selle hääletusel vastu, siis saab selleks tõuge edasisele tööle. ma tahan kõiki maha rahustada, homme me ei hääleta ühtegi muudatust minu raporti üle, nii palju kui mina tean. ei ole esitatud ühtegi muudatusettepanekut, see on lihtsalt eraldi hääletus. seetõttu, kui te ei ole veel otsustanud, seda raportit toetada. siin ma väga äh, paluksin, et te seda teete. ma tahan tänada kõiki neid, kes on väljendanud omapoolset toetust äh, minu raportile homse hääletuse käigus. mu daamid ja härrad, see määrus, kogu see protseduur on mõeldud loomulikult selleks, et see lahendaks ära pereelu probleemid, aga aga me ei sekku üldse pereõigusesse, mis jääb jätkuvalt äh, riigi pädevusse. ei komisjon ega minu raport ületanud subsidiaarsuse põhimõtet, küll aga tahaksin pöörata teie tähelepanu ühele asjale. see kontrollib, kui, kuivõrd me usaldame ühiselt liikmesmaade õigussüsteeme. kui meie usaldus on õige, siis suudame taolist usaldust üles ehitada ka tulevikulahenduste jaoks, aitäh! suur aitäh! Äh, volinik äh, äh, ja komisjon